Good morning, colleagues. tere hommikust, kolleegid. liigume oma päevakorra seitsmenda punkti juurde. teemaks on avalikustamata oskusteabe ja äriteabe, sulgudes ärisaladuste ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastane kaitse meie külaline täna on härra Jean Bergevin. niisiis, tema on siin komisjoni esindajana praegu. tegemist on selle üksuse juhiga, kes tegeleb võltsimise ja piraatluse vastase võitlusega, Tege Marketiga meie ITRE komisjon jõudis otsusele koostada arvamus äh, selle dokumendi kohta, mida tegelikult juhib juurikomisjon. siis aga jõudis äh, seadusandliku protsessi lõpus äh, kohale märgukiri komisjonilt, et meil ei ole võimalik midagi ette võtta, kui me seda järgmisesse etappi edasi ei kanna. nii et me oleme nõus sellega, et äh, see on see protseduur, mida me järgime. ja uus raportöör on härra Michele Vivasi, tema on roheliste esindaja ja ilmselt on ta ka praegu siin meie hulgas tegemist on proua Michelle Rivasiga. ta määrati just sellepärast, et meie soov oli, et komisjon saaks ka teha ettekande sel teemal, nii et suur tänu, et saite täna siia tulla me loodame jõuda kõikehõlmava ja süvitsi mineva arvamuseni selles küsimuses. vahest saate kõigepealt sissejuhatuseks kümne minuti jooksul tutvustada seda teemat. jah, suur tänu, härra esimees, tere hommikust, daamid ja härrad. ma tõesti üritan piirduda kümne minutiga, andke siis mõista, kui aeg on täis saanud alustuseks tahan öelda seda, et Euroopa Komisjonil on hea meel tõdeda, et just teie komisjon edastab arvamuse selle dokumendi kohta. me oleme seda meelt, et see võib osutuda väga oluliseks, kui meil on eesmärk tõhustada oma toimimist ennekõike innovatsiooni vallas siseturul. niisiis me leiame, et on igati asjakohane, et just teie komisjon edastab arvamuse nüüd tutvustades teile seda, mida kujutavad endast ärisaladused, siis lühidalt äh, öeldes võin öelda, et tegemist on siis oskusteabega ja kõikidel ettevõtetel, sõltumata nende suurusest, äh, on tegem-, on, on, nendeks on oluline see oskusteave ja nende konkurentsivõime ja ulatus sõltubki oskusteabest, selle valdamisest ja oma ettekandes ma puudutan seda lähemalt, see on teema, mis huvitab äh, kogu tööstust, see on teema, mis äh, on väga oluline majanduse toimimises ja võrgustike innovatsiooni ja koostöö vallas üheskoos tehtava teadusuuringute küsimuses on ärisaladuste teema väga oluline. see, et ärisaladusi jagatakse valitud partnerite vahel, on selliste võrgustike ja sellise koostöö puhul ääretult tähtis nii et nagu ma juba enne ütlesin, tegemist on olulise märgusõnaga meie tööstuse toimimise jaoks probleem, millega on kursis ka tööstus, seisneb siinkohal selles, et ebaseaduslikult omandatakse, kasutatakse kaubandusvärisaladusi ja selle juurde kohe jõuame. kui me räägime siin vargusest ja ärisaladuste ebaseaduslikust kasutamisest, siis need vastavad näitajad on üha suurenemas. me oleme juba teinud omajagu ettevalmistavat tööd ära Te näete seda ka vastavas hinnangudokumendis, mis on meie ettepanekuga kaasas. ja siin võeti, koostati valim, võttes arvesse kõigi sektorite esindajaid. tulemus oli, et üks viiest ettevõttest on kogenud seda, et on üritatud ebaseaduslikult saada juurde nende ärisaladustele ja tegelikult see tendents on üha süvenemas Te näete siin Krolli globaalse pettuse raporti viidet, kus siis vaadati ajavahemikku kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kolmteist ja vastavate raportite näitaja suurenes kahekümne viie protsendi võrra, nii et tegemist on päris suure protsendimäära tõusuga. ja kui me vaatame seda probleemi siseturu vaatenurgast siis äh, siinkohal probleem seisneb selles, et äh, siseriiklik seadus on, siseriiklik seadusandlus, mis meil paigas on, on lünklik. Te näete siin, millised on need võtmenüansid, mis peaksid paigas olema selleks, et oleks tagatud tõhus kaitse ebaseadusliku tegevuse vastu. kõik need tühjad kastid siin slaidil on viited sellele, et vastav seadusandlus puudub esimene rida on see, et peab olema kohane definitsioon tsiviilõiguses, et mida ärisaladus endas üldse kätkeb ja siin te näete, et paljudes riikides puudub vastav mõiste. see, mida me siin näha võime, on viide ilmselgele killustatusele defineerimisel siseturul. nii nagu ma enne ütlesin, on meie meelest selle kõige mõju järgmine ja muide seda kinnitavad ka erinevad uurimused. nimelt, et äh, siseturu toimimine on sellega õõnestatud, innovatsioon saab kahjustada. Te näete siin paremal pool slaidil üleval punases kastikeses, et meie tööstuse uurimuses jõuti järelduseni, et nelikümmend protsenti Euroopa Liidu ettevõttest ütlevad, et nad tegelikult soovivad hoiduda äris, ärisaladuste jagamisest, sellepärast et äh, teistes riikides on õiguslik olukord äh, ebakindel. ja siin jõuame tagasi selle killustatuseni, millele ma enne viitasin. kui me räägime avalikest konsultatsioonidest, siis rohkem kui viiskümmend protsenti ettevõtetest vasta, kes meile vastasid, ütlesid, et äh, erisused riiklikes reeglites võivad muuta vähem köitvaks äh, selle soovi, vähem köitvaks selle võimaluse teha ühe või teise riigiga koostööd. seega kogu mõte siin taandub sellele, et meil on väga lai turg ja ettevõtted peaksid saama valida just need kõige paremad ja õigemad äh, partnerid enda jaoks, sõltumata riigipiiridest, aga siiski me põrkume just nende piiride vastu ja selle tingib äh, just nimelt see õiguslik killustatus mis on selle välja pakutud direktiivi eesmärk. meie eesmärgiks on tegeleda nende probleemidega, millele ma viitasin, et esiteks siis tõhustada ärisaladuste kaitset seadusandluse teel, et ei oleks võimalik, et oleks võimalik siseturul rahulikult tegutseda ja tahame siin tõhustada ka koostööd teadus- ja arendustegevuse vallas ja sel moel on võimalik ka suurendada Euroopa Liidu ettevõtjate konkurentsivõimet. nagu ma ütlesin, ärisaladused hõlmavad kõiki sektoreid ja võin tuua siin sellise näite, et see puudutab ka tehnoloogiliselt mitte väga arenenud sektorid, nagu näiteks teenuste sektor, kui me mõtleme frantsiisingu peale, siis seal ju sageli taandubki kõik oskusteabe jagamisele. räägime hotellindusest, jaekaubandusest siin ju kõik taandub sellele, et tuleb erinevate osapoolte vahel jagada oskusteavet, et töötada välja vajalikud võrgustikud. ja ilmselt teate ka seda, et kosmosetööstus tugineb sellisele võrgustikule, kus mitmed väikesed ettevõtted teevad koostööd, jagavad teavet. aga tegelikult võime seda täheldada kõikides sektorites nii et palun ärgem unustagem seda. niisiis, meie eesmärk ei ole harmoneerida karistusõigust, et see oleks nüüd absoluutselt arusaadav kõigi jaoks. nüüd, kui te vaatate teist noolt, kollast värvi noolt, siis äh, siin on, oli siis teemaks, et kas komisjon peaks oskama koostama teatise või soovituse teadlikkuse suurendamiseks äh,, siis äh, siin ilmselt tuleb ka liikmesriikidel ühte koma teist ära teha ja oma seadusandlust muuta et äh, me räägime siin TRIPSiga kooskõlas olevast tegevusest, me ei räägi siin millestki uuest ja TRIPS on tegelikult näinud ette võimaluse sellise ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks ja juba, seda juba pikki aastaid. ja nüüd liikmesriigid peaksid üritama seda kuidagi üle võtta oma õigusesse. nagu te näete, on taaskord siin tulemus suhteliselt killustatud olnud ja meie mõjuhinnangus on see samuti kirjas et ilmselt peaks meiepoolsest soovitusest siinkohal täiesti piisama. me leiame, et kõige õigem on jõuda direktiivini, mis aitab harmoneerida tsiviilõiguslikke norme selles vallas, et kõik oleksid võrdselt kaitstud sellise õigusvastase tegevuse eest. kõige selle eesmärk on tõhustada piiriülest koostööd, et oleks võimalik kaasata partner, partnerriike, partnerettevõtteid üle piiri härra esimees, ma ei hakka laskuma üksikasjadesse, rohkem soovin vastata teie küsimustele, aga üldjoontes, mis siis direktiivis kirjas on? palun ärge unustage seda, et see direktiiv ei käsitle mitte ärisaladuste kaitset. inimesed üldiselt äh, ajavad siin kaks asja segamini. jutt käib siinkohal ebaseaduslikust äh, teabe või ärisaladuste omandamisest. me ei räägi siin üleüldiselt sellest seaduslikust tegevusest, vaid just sellest ebaseaduslikust osast. kõigepealt siis definitsioon või mõiste, mis lähtub TRIPS-i leppest. teiseks siis, mis on see ebaseaduslik omandamine, ebaseaduslik kasutamine selle definitsiooni leiate punasest kastist slaidil ja lõpetuseks siis äh, safe harbor lähenemine. kõigepealt, äh, mis siis ei ole ebaseaduslik tegevus, tegemist ei ole ainuõigusega. see tähendab seda, et sellised äh, mõisted nagu independent discovery ja reverse engineering on täiesti lubatavad. siin on ju võimalik, et nad omandavad täpselt sama teabe läbi oma investeeringut, kuigi keegi teine näiteks on täpselt sama teabe sel moel omandanud. nii et see on jah, selline teave, info, mida kasutatakse ettevõtte siseselt, aga see ei ole selline ainuõigus või ainult neile kuuluv õigus või teave. ja järgmine artikkel puudutab erandeid. millistes olukordades on võimalik ärisaladust näiteks riigi huvides ikkagi avaldada? ja see info on olemas teises artiklis nüüd, kus rakendusala on defineeritud, paneb direktiiv paika, millised on õiguskaitsevahendid, mida siis teha, kui selline ebaseaduslik tegevus aset leiab. siin on olemas sellised äh, eelkaitsevahendid või ajutised kaitsevahendid ja siis need põhimeetmed. samuti on viidatud siin sellele, kui keegi rikub tooteid ja samuti see õigusi rikkuv toode või tegevus on ära defineeritud lisaks on meil ette nähtud alternatiivsed meetmed. see on ka väga tähtis osa siin, on võimalik, et tõesti kolmas osapool täiesti heauskselt omandab mingisuguse ärisaladuse, mis on talle edastatud ja, ja siis alles saab teada, et see ärisaladus on omandatud ebaseaduslikult ja siinkohal on kohtunikul siis võimalus kasutada sellist alternatiivseid meetmeid meet, et äh, kas ta üritab kuidagi lõpetada selle kolmanda osapoole poolt ärisaladuse kasutamist või, või toote väljastamist, äh, mis, mis iganes erinevad võimalused seal on, kohtunik peab siis otsuse tegema. lisaks tahan rõhutada ka järgmist Äh, tavalise avaliku, avatud kohtumenetluse raames ärisaladusi kohus ei aruta, sellepärast et kui tegemist on avaliku istungiga, siis automaatselt ju see ärisaladus muutub avalikuks kõigi jaoks, kes seal võivad olla. siinkohal on võimalik, et äh, see teave liigub ainult äh, asjaomaste poolte vahel et see isikute ring, kes sellega kursis on, on väga piiratud. loomulikult on ääretult oluline hoida konfidentsiaalsust. see tuleb välja muuhulgas artiklist kaheksa. ja nüüd äh, tulen uuesti selle juurde, et tegemist ei ole sellise ainuõigusega lõpuks muidugi otsustab selle üle parlament, aga me leiame, et meil õnnestub siinkohal saavutada hea tasakaal, kui me paneme paika kaitsemeetmed, tagamaks proportsionaalsust nende meetmete osas, mille kohta võetakse otsuseid vastu ja lisaks tahame võidelda võimalike kuritarvituste vastu. ütleme nii, et on selline ettevõte, kes kes on juba mitu aastat kasutanud minu ärisaladust ja ma alles paar aastat hiljem esitan hagi tema vastu kohtusse. sageli on ju nii, et üks või teine töötaja lahkub ettevõttest ja ütleme niimoodi, et seal esimeses ettevõttes töötades oli neil mingisugune idee välja pakkuda, mille ettevõte tagasi lükkas, nad lähevad sealt ettevõttest ära, loovad oma ettevõtte ja kasutavad siis seda ideed ära, hakkavad seda rakendama ja kui see nüüd äh, toimib hästi, siis äh, sageli see esimene ettevõte, temast saab selle järgmise ettevõtte klient. kui aga olukord äh, ei lõpe nii positiivse noodiga, siis see esimene ettevõte näiteks neli-viis aastat hiljem üritab hakata takistama selle teise ettevõtte tööd hakkab ütlema, et vot näed, see teave pärineb meilt, millega nemad nüüd saavad siin innovatsiooni ellu viia ehk et kui üks osapool saab teada, et ärisaladus on tema ettevõttest nende soovide vastaselt välja läinud, siis me arvame, et kaks aastat on see piir, kus, mille juures tuleks siis esitada hagi, et tehtaks algust äh, vastava menetlusega. ja meil on sisene menetluslikud kaitseklauslid paigas, need ongi need, millele ma äsja viitasin, et kuni kahe aasta jooksul tuleb menetlusega algust teha, aga nüüd läheme edasi, eesmärgiks on paremini kaitsta ettevõtjate tegevust piiriüleselt. oluline on panustada innovatsioonile, teha koostööd, luua võrgustikke ja me oleme ka suurendanud neid äh, stiimuleid, mis peaksid tõhustama veelgi piiriülest tegevust ja panustama innovatsiooni meie turgudel. ma jätan selle viimase slaidi teie ette ekraanile. siin te näete meie avalike konsultatsioonide tulemusi. ja siit tuleb välja, et äh, et äh, ma kohe vastan teie küsimustele, aga mis viitab sellele, et VKE-d muide, ma ise olen rohkem kui kakskümmend aastat tegelenud siseturupoliitikaga, et VKE-d ei soovi näha uut seadusandlust. sest nemad näevad sellega tavaliselt kaasnevat täiendavat halduskoormust, aga siin te näete, et VKE-d on vägagi siiralt selle poolt, et meil oleks Euroopa Liidu tasandi regulatsioon olemas. küsimus on nüüd selles, kas see peaks olema määrus või direktiiv. järgmine punkt, mida ma tahan siinkohal rõhutada, on, et Euroopa Liidu kodanikud ei näita üles nii tugevat huvi selle suhtes, kaugeltki mitte. ja nüüd ma hea meelega muidugi vastan teie küsimustele, kui teil peaks neid tekkima, aga paljud Euroopa Liidu kodanikud, kes vastasid, ütlesid, et nemad ei soovi seda äh, seda regulatsiooni ja ilmselgelt on siis tegemist vääriti mõistmisega. Nad vist ei saanud täpselt aru, mida neile üritati öelda. ja kui teie siin kojas korraldate sellise arvamuste vahetuse, siis on meil võimalik jõuda just õige tekstiversioonini. ma arvan, et meie oleme juba saavutanud hea tasakaalu, aga teie olete see, kes langetab lõpliku otsuse. suur tänu teile ja nüüd fraktsioonide esindajad ja kõigepealt eh, Michelle Rivese eh, rohelised, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees ja suur aitäh selle ettekande eest. Te ütlesite, et see direktiiv puudutab äh, kuritarvitusi ning äh, tsiviilhagisid selles küsimuses, aga ma tahaksime, et me tuleksime mõiste juurde tagasi, mis puudutab äh, ärisaladust. info peab olema konfidentsiaalne eh, ning eh, nad peavad, peab olema kaubanduslikku laadi ning eh, saladuse valdaja peab võtma piisavalt meetmeid, et konfidentsiaalsus säiliks. mina leian, et mõiste on väga lai, see jätab tõlgendamiseks palju ruumi ning palju ebakindlust samuti. aga me peaksime just vastupidist silmas pidama. ja ma leian, et siin peaks äh, välja tooma selle, mis ei peaks olema direktiivi kaasatud, näiteks mis puudutab äh, rahva tervist või keskkonda. aga probleeme, mis võib tekkida, on selline, et äh, kõik, mis potentsiaalselt on kaubanduslikku laadi, muutub saladuseks, seda tuleb kaitsta ja kaitstakse mõistuse vastaselt. nii et te näete, siin on juba mõiste osas suur probleem ja lisaks sellele intellektuaalomand on juba väga hästi kaitstud äh, patentidega ning me loome ka Euroopa ühtset patenti praegu. ning äh, samuti meil on ju patendid äh, toote, toodete jaoks, meil on samuti intellektuaalomandi õigus Ameerika Ühendriikides on muidugi ärisaladus, aga meil Euroopas on juba muud kaitsed, meil on patendid ja meil on äh, samuti oskused, mida kaitstakse. ettevõtted saavad pöörduda mm, seaduse poole ning kui kõikides liikmesriikides äh, selliseid ähm, sätteid ei ole, siis äh, tuleks selle nimel töötada. tuletage meelde, et patent on juba võtmetähtsusega äh, vahend, mis äh, võimaldab ettevõtetel rohkem äh, innoveerida ning investeerida teadusesse. Äh, patent takistab loata toodete kasutamist ning see patent samuti julgustab ettevõtteid investeerima piisavalt innovatsiooni. erinevalt ärisaladusest patent võimaldab kaitsta, kuid samuti jagada innovatsiooni monopol hulka käib samuti äh, patendi kohta käiva info avaldamine. see on väga oluline, sellepärast et äh, äh, tuleb ju omada samuti juurdepääsu innovatsioonipotentsiaalile. ärisaladust ei tohiks kasutada selleks, et üle saada patentide süsteemi lünkadest. patentidega Eh, nähakse ette monopol eh, ühe toote jaoks, eh, kui avalikustatakse selle kohta käiv info. aga mm, samas tegemist on puuduliku süsteemiga, seda on vaja parandada, aga nüüd, kui me veel saladuse lisame, siis see ei ole lahenduseks ei ühiskonnale ega VKE-dele. kui ma vaatan teie küsitlusi, siis te näete, et tegelikult kodanikud olid kõige rohkem ärisaladuse vastu. ning äh, roheliste jaoks on äh, samuti äh, tegemist vahendiga, mis takistab erinevaid vabadusi, muuhulgas teavitamisvabadust, see on seotud põhiõiguste hardaga ning ärisaladuse mm, avalikustamine näiteks tervishoiu küsimustes peab olema võimalik selleks, et ettevõtted saaksid samuti, peaks samuti oma vastutust kannaksid samuti eh, tuleb seeläbi kaitsta kodanikke ning võimaldada innovatsiooni ja mul on ka üks näide. vaadake, mis näiteks kildagaasiga toimub, te teate, et Ameerika ettevõtetega seoses eh, oli terve poleemika. ameeriklased ei tahtnud edastada meile oma valemid, eh, keemilist valemit. ja nad võivad väga hästi ütelda, et tegemist on ärisaladusega. meil on aga Äh, olemas äh, seadus, mis kohustab äh, töösturitele keemiline valem, valemi avaldamist, sellepärast et võivad ol-, või tegemist võib olla ähm, toksilise ainega. praegune sõnastus ei ole piisavalt selge, seega me ei tea täpselt, mis sinna ärisaladuse alla võib lõpuks minna. lisaks sellele teatud ettevõtted võivad kasutada ärisaladust selleks, et mitte elanikkonda teavitada lisaks sellele äh, teadustel põhi, äh, teadustel põhinev majandus äh, puhul võib takistada ärisaladuse ettevõtete konkurentsivõimet ja innovatsiooni ja ma loodan, et direktiivi selleks ei ole välja pakutud, ma selgitaksin pikemalt hiljem. kõneled katkestatakse sellepärast, et olete juba üle viie minuti rääkinud ja kokkuvõtteks tuleb välja, et Atlandi-ülene leping äh, käib samuti äh, ärisaladuse alla, sellepärast et äh, ma olen ka selles lepingus näinud seda mõistet, sellepärast et takistatakse lepingut puudutava info levitamist. sellest tulenevalt Äh, võib eeldada, et tegemist on eurooplaste huvidele vastase projektiga ja ma tahaksin, et komisjon tõestaks, äh, kuidas selline tekst võiks äh, kaasa aidata innovatsioonile Euroopas ja kuidas see võiks meid kaitsta. kui ma vaatan teie mõjuhinnangut, siis ma ei leidnud seal mitte mingeid argumente selle kohta, et seeläbi me edendame VKE-de innovatsiooni. suur aitäh, variraportööridel on kolm minutit kõneaega, härra Barcello, Rahvapartei. aitäh, esimees. teaduse ja innovatsioonisektoris on Euroopa esirinnas ja tal on potentsiaal saada liidriks maailmas. meil on vaja parandada tingimusi, mille raames ettevõtted saavad innovatsiooni läbi viia ja kaitstes investeeringuid teadmiste sektoris ühtse turu äh, äh, fragmenteerimine on väga suure maksumusega ja intellektuaalomandi kaitse on innovatsioonipoliitika oluliseks osaks, pakkudes innovatsiooni vallas erinevaid äh, garantiisid ning samas ka tagades stiimulid selleks, et investeeritaks uutesse leiutistesse. kuigi tegemist ei ole no, ähm, klassikalise intellektuaalomandi õigusega, siis ärnisaladus nagu mitte patendiga kaitstud tehnoloogiad on täiendavad öö, äh, osad intellektuaalomandi õigusest ärisaladust tuleb pidada siis strateegiliseks majanduskasvu ja konkurentsivõime tagamisel ja ebatäiuslik kaitse toob äh, ettevõtetele kahju. üleilmastumine muud, muudab ärisaladuse ohustatuks. Ehm, seda ohustab väärkasutamine, spionaaž ja siin on vaja suuremat harmoniseeritud kaitstet siseturul, kus praegu on väga killustatud raamistik, mis tihtipeale heidutab äh, inimesi, kes on sattunud selliste kuritegude ohvriks. meil on vaja kindlaid reegleid, see tähendab tagada konkurentsivõime Euroopa ettevõtetele ja tagada nende areng. suur aitäh, hea kolleeg! sotsialistide demokraatide nimel meie variraportöör proua Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich begrüße die Initiative. Suur aitäh. ma, mina olen rahul selle algatusega, eriti VKE-de tõttu. VKE-del ei ole piisavalt oskusi ja teadmisi ja suutlikkust, et oma saladusi kaitsta digitaliseerimine, internet. ning äh, keerukad lepingud muudavad asjad veelgi raskemaks. ma arvan, et äh, Euroopas on vaja õiguskindlust neist küsimustest. tahaksin tulla mõningate aspektide juurde, mida peaks võib-olla arutama. esmalt direktiiviga ei tohi tarbijate arvelt ärisaladusi kaitsta. seega tuleb tagada, et kasutatud juriidilisi võimalusi kasutatakse valedel eesmärkidel. ma arvan, et me peaksime üritama seda tagada ka komisjoni tekstis ning samuti tuleks äh, tagada see, et kui töötajad esindavad mõnda ametiühingut, siis neid ei äh, tohiks äh, ei tohiks olla võimalik, et neid süüdistatakse ärisaladuse paljastamises. samuti oleks vaja sätet selle kohta, et isikuandmeid tuleb kaitsta. ja me leiame, et ärisaladuse mõiste, et ärisaladuse mõiste peaks olema ka äh, TTIP-i kaasatut ja tahaksin teada, kuidas sellega on ja milline on Euroopa Liidu seisukoht. ma arvan, et me peaksime nende küsimustele veel järgi mõtlema ning siiamaani tunnen äh, ainult head meelt selle üle, mis me proua Rivasiga teinud oleme. suur aitäh! ja nüüd saab sõna äh, kolleeg Peterson, meie aseesimees. ja tema asendab Philipp de Bakkerit, meie variraportööri, palun jah, suur aitäh ja aitäh komisjonile selle ettekande eest. me nõustume ilmselgelt ettepaneku eesmärgiga, milleks on harmoneerida õigusloomet teatud määral ning direktiiv on tõenäoliselt kõige paremaks võimaluseks, võttes arvesse, kuivõrd erinevad on õigussüsteemid kõikjal Euroopas me põhimõtteliselt nõustume sellega, et innovatsiooni on vaja eh, töökohtade loomiseks ning eh, majanduskasvuks. innovatsiooni jaoks aga ettevõtted peavad olema ka kindlad selles, et nende loomingud on kaitstud ning loodetavasti seega eh, töötatakse välja uusi tooteid. mis puudutab mõjuhinnangut, siis me näeme, et VKE-del tihti ei ole pea, piisavalt teadmisi või vahendeid selleks, et oma innovatsiooni kaitsta kui läbi harmoneerimise saame tagada õiguskindluse ja saame pakkuda äh, ka võimaluse ettevõtetele õiguskaitsevahendeid kasutada kõikjal Euroopa Liidus, siis see on hea. mul on komisjonile kaks küsimust. artikkel seitse. ma tahaksin teada, mis mõtted on äh, selle taga, et siin on üheks-kaheks aastaks äh, antud võimalus äh, kasutada äh, õiguskaitsevahendeid. miks selline ajavahemik on ette nähtud ja teiseks? ja kui liikmesriigi kohus jõuab järeldusele, et ärisaladust on kuritarvitatud, siis on olemas ka hüvitis ette nähtud. kas te saaksite täpsustada, kes määrab kindlaks hüvitise suuruseks ja milliseid kriteeriume kasutatakse, aitäh! Thank you very much, kolleeg! suur aitäh! ja nüüd veel üks lisaküsimus või märkus Polova Sanderilt, palun! suur aitäh, lugupeetud esimees, ma ta-, arvan nagu kolleegidki, et et teadmiste ajadus, ajastul andmete kaitsmine on strateegilise tähtsusega ettevõtete jaoks, ma arvan et samuti, et suured ettevõtted on palju paremini eh, varustatud eh, kui väikesed ettevõtted ning eh, seega mina tahaksin siin rääkida eelkõige VKE-de nimel. praeguseks paljud VKE-d on raskustes oma andmete kaitsmisega, me rääkisime patendist, aga ma pole veendunud, et patendisüsteem oleks äh, sobilik väga paljudele VKE-dele. patendid on kallid, vahel on see keerukas, tõlked on ette nähtud ja nii edasi. mina toetaksin seda, et meil oleks stabiilne juriidiline äh, Äh, õiguslik alus, mis oleks äh, õiguskindel, mis oleks lihtsalt mõistetav äh, ja mis kehtiks siis VKE-dele ja samuti ma leian, ma leian, et oleks huvipakkuv vaadata, kuidas saaks aidata VKE-del endil innoveerida, aga mitte ainult oma toodete valdkonnas, vaid innoveerida samuti seeläbi, et nad looksid omaenda andmete kaitsmise süsteemi uh, uh, thank you very much Any.... suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove? jah, palun. Grazie Presidente. Una adeguata tutela del segreto commerciale è... Eh, suur aitäh meil on vaja kaitsta eriti just VKE-sid ja meil on vaja täpset äh, poliitikat äh, patendi ja intellektuaalomandi õiguse vallas. meil on vaja arutada selle teema üle, kuid samal ajal peame läbirääkimisi TTIP üle näiteks. kuidas tagada siis kahe lähenemise ühendamine, kuidas tagada tasakaal selle vahel, mis äh, tuleb, mida tuleb kaitsta ebaõiglase konkurentsi eest, kuid samal kaitsta ka meie teavet ja tarbijaid well,. Thank you very much for your remark. aitäh selle märkuse eest. From Digimarkt. ja nüüd palun äh, komisjoni esindaja Jean Bergeron, palun. suur aitäh, enne rääkisin väga pikalt, nüüd teen lühidalt, aga eh, ma muidugi väga hea meelega räägin eh, liikmete, raportööride ja assistentide ja ka teiste kolleegidega neist küsimustest väga kiirelt veel paar märkust. mis puudutab eh, mõistet, proua Rivasi, ma vastan prantsuse keeles, ma usun, et ma ütlesin et oma ettekande alguses, et et mõistet tuleb vaadelda mitte ainult selles mõttes, et mis on ärisaladus, vaid ka selles mõttes, et mis ei ole ärisaladus. lisaks sellele see mõiste puudutab väärkasutamist. samuti te viitasite sellistele juhtudele, kus on seaduslik kohustus teavet edastada ning meie ettepanek on selge, need eh, kohust-, see kohustus jääb alles ning ei saa ütelda, et tegemist on ärisaladusega ning seetõttu Äh, mitte avaldada teatud andmeid. ma saan täiesti aru teie murest seoses äh, keskkonnapoliitikaga ja olen valmis seda teiega ka pikemalt arutada, aga jah, tõesti, mõiste on võtmetähtsusega siin ja ma usun, et me oleme suutnud kaitsta kõike, mis vaja, aga ma olen valmis teiega seda arutama. ja veel kaks märkust, kuna aega on vähe. patentide kohta patentide kohta vastan jällegi ka teile ja vist vist ka proua Sander rääkis patentidest. meie meelest äh, ärisaladuse mõiste on, äh, täiendab patente. näiteks lennukimootori jaoks võivad äh, olla olemas kõikvõimalikud patendid, aga ega mootor selles tööle ei hakka, selleks on vaja ka teadmisi, oskusi. ja just nimelt teabevahetus erinevate osapoolte vahel on oluline selleks, et äh, lõpuks äh, lennuk õhku tõuseks. ja veel paljud ettevõtted, eriti VKE-d, Neil ei ole selliseid äh, innovaatilisi tooteid, mille puhul äh, saaks patenti kasutada, aga nad ikkagi äh, investeerivad väga palju innovatsiooni ja siin saakski kasutada ärisaladust keegi võib võtta näiteks ühe toote, seda muuta, vaadata ja siis kasutada ärisaladust. jällegi ma arvan, et see on oluline aspekt, mida tuleks kaitsta. ja nüüd härra Petersoni küsimus kahe aasta kohta. Eh, me nimelt arvame, et kaks aastat on piisav aeg. alates hetkest, mil ettevõte leiab, et tema saladust on eh, valesti kasutatud. sellis-, sellest kahest aastast peaks piisama, et ta suudaks eh, kohtusse pöörduda. miks kaks? sellepärast, et kui me kauem ootame, siis võib ettevõte oodata nii kaua, kuni ta lõpuks saab takistada konkureerivat innovatsiooni samas valdkonnas. meie jaoks on see päris tähtis ning me oleme igati valmis teiega seda küsimust arutama. see oli üks spetsiifilisi küsimusi, ma usun, et äh, lugupeetud esimees. jah, veel te mainisite seda, kuidas hüvitada. me näeme ette hüvitisi tõesti äh, rahalisi hüvitisi ning te küsisite, kuidas kohtunik eh, selle kindlaks määraks, et seda tuleks igal juhtumil kohtuniku poolt endale otsustada. ja veel eh, VKE-de kohta, kuidas eh, neile rohkem tähelepanu pöörata. ma peaksin ütlema, et me oleme väga põhjaliku hindamisprotseduuri ette näinud paljud VKE-d ütlevad, et et neil on vaja rohkem teavet selle äh, raamistiku kohta ning äh, kindlasti käivad siia direktiivi juurde veel äh, vajalikud meetmed, mille kaudu me selgitame selle direktiivi kasutust. aitäh ja viimase märkusena meie raportöör proua Rivasi, kas te saaksite kokku võtta, võib-olla lisades midagi veel ja räägiksite võib-olla ka mõningatest kahtlustest, palun, sõna on teil. Si, euh, euh, kui ma nüüd analüüsin seda arutelu, siis leian, et et meil peab olema definitsioon, mida kõik saaksid mõista, sest tegemist on direktiiviga, mis peaks ühtlustama erinevate liikmesriikide seadusandlust. ma kuulsin, et see võib aidata kaasa VKD innovatsioonile, isegi kui neil ei ole patenti, mis puudutab tehnilist osa ja see omakorda suurendaks ettevõtete konkurentsivõimet. hakkame seega arutama selle üle, kas seda direktiivi kasutatakse VKE-de konkurentsivõime ja majanduskasvu edendamiseks või kas suured ettevõtted hakkavad seda kasutama teistel eesmärkidel. ma arvan, et selline arutelu oleks väga huvitav ja me hakkame vaatama variraportööridega, kuidas seda direktiivi parandada. kui ma lugesin seda direktiivi, siis mul oli väga raske sellesse sisse elada, sellepärast et meil on juba erinevaid instrumente ja me ei näe, milline on direktiivi lisandväärtus. seega peame näitama, kuidas ärisaladuse rakendamine aitab kaasa suurte ja väikese ning keskmise suurusega ettevõtete toimimisele. kutsun variraportööre üles minuga koostööd tegema, et teksti paremaks muuta. aitäh, proua Rivasi. ja aitäh, härra Jean-Pierre Jevin Euroopa Komisjoni esindaja, kes äh, esitles meile väga olulist direktiivi ettepanekut avaldamata äriteabe kaitse äriteabe Eh, ebaseadusliku avast-, avalikustamise kaitse, aitäh, te tulite. suur tänu. järgmine päevakorrapunkt, nagu te teate, on elektrooniline hääletus. meil on neli-viis minutit veel aega, ootame seega kuni kella kümneni täpselt kell kümme hakkame hääletama. hääletame olulise teema üle Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve kõik jaod. having three minutes time. kolm minutit on veel jäänud. seega annan teile teada tagasisidest, mis äh, puudutab eilset koordinaatorite kohtumist. koordinaatorid otsustasid järgmised, järgmiste määramiste üle lihtsustatud äh, menetlusega aruanded GNSS lepe Marokoga ja teaduskoostöö kokkulepe Ukrainaga. raportöör on äh, meie komisjoni esimees. leppisime kokku ka omaalgatuslikes aruannetes, pereettevõtted Euroopas Rahvapartei jätkusuutliku alusmetallide Euroopa tööstuse väljaarendamine, sotsialistid ja demokraadid, roheline tegevuskava VKE-dele ALDE ja sinise majanduse innovatsioon kuue. arvamused sa-, jäätmedirektiiv ALDE, Euroopa Liidu metsastrateegia ECR, otsused koordinaatorid võtsid vastu järgmised otsused. kõigepealt otsus, mis puudutab ITRE missioone ja kuulamisi aastal kaks tuhat viisteist. teiseks nimetati ITRE aseesimees härra Peterson soolise peavoolustamise alaliseks raportööriks. kolmandaks ra-, ra-, koordinaatorid otsustasid äh, Galileo institutsioonide vahelise paneeli ITRE liikmed ametisse määrata ja nad otsustasid äh, ka ette valmistada öö, ähm, kliimamuutuskonverentsi, nii nagu on tehtud eelmistelgi aastatel koostöös äh, ENVI komisjoniga. ja kõik see info on kas teie kaustades või internetis juba olemas. volinike kuulamised. kõige olulisem teema meie jaoks kahekümne üheksandast septembrist seitsmenda oktoobrini. ja meie ITRE komisjonis oleme sellesse kaasatud algusest lõpuni ja iga päev kuue päeva jooksul kahekümne üheksandast kuni seitsmenda oktoobrini on ette nähtud kuulamised. kuus kuulamist, üks kuulamine iga päev. ja me oleme siis kas vastutav komisjon või kaasatud komisjon kuulamistel, kuid igal juhul oleme me vastutav kõigi kuue kuulamise puhul hindamiskirja koostamise eest meil on väga suur töö järgmise kümne päeva jooksul vaja ära teha. lisaks on kolm väga olulist kuulamist, kus me oleme kaasatud, komisjon. teemad on sellised nagu öö, digitaalne ühtne turg või kosmoseküsimus. kosmoseküsimuses tõin lihtsalt ühe näite, oleme kaasatud komisjoni ja ka digitaalse ühtse turu puhul. nii et saame öelda, et kokku oleme kaasatud üheksasse kuulamisse kuue päeva jooksul. kui me lisame siia juurde härra Timmermansi kuulamise, kes on esimene Euroopa Komisjoni asepresident. see toimub täiskogu saalis kõikide fraktsiooni liidritega. nii et kokku on meil tegelikult kümme kuulamist, millest me oleme omal moel vastutavad. nii et äh, muid tegevusi ei ole sellel ajal komisjonis ette nähtud. ja mingisuguseid tavapäraseid koosolekuid ei toimu. Õnneks äh, oleme graafikus saame seega alustada hääletusega, loodan, et hääletuskaardid on teil kaasas, palun pange need masinasse ja alustame. teema Euroopa Liidu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve, kõik jaod. tahtsin teile öelda, et meil on kakskümmend kuus muudatusettepanekut. ja hääletame seda, ähm, mis tulemusele jõudsid variraportöörid oma aruteludes. Lähme hääletuse juurde. kompromiss number üks. kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletuid heaks kiidetud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. üheksateist, kes on poolt, vastu e, erapooletuid heaks kiidetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid heaks kiidetud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, kakskümmend kuus. hääletame elektrooniliselt, sest me peaksime vähemalt kahe muudatusettepaneku üle hääletama elektrooniliselt. hääletus on alanud It's not enough one vote, everybody agrees uh,. see ei ole väga usaldusväärne hääletus, kui kõik on kogu aeg äh, ühel nõul. hääletamine on lõppenud. keegi küsis, äh, mis muudatusettepaneku üle me hääletame, number kakskümmend kuus. vabandust, äh, ütleb esimees. päevakorraline küsimus kuid äh, hääled, kui hääletatakse vastu, siis äh, esimees ei vaata kunagi üles, ainult siis, kui hääletatakse poolt. kas siin on mingisugune põhjendus sellel? ma võin teile selgitada kui, kui üheksakümmend viis protsenti hääletab poolt, siis ma ei arva, et üle viie protsendi saadikutest saaks vastu olla. ja ma näen väga hästi äh, tegelikult juhul, kui tulemus ei ole selge, siis ootan kuni lõpuni. kas sellest selgitusest piisab? ei. hääletus on nüüd lõppenud, ütleb esimees. meil on äh, kaks inimest üle, üks Rahvapartei saadik üle. hääletamine on liiga keeruline. hääletus on nüüd lõppenud muudatusettepanek kakskümmend kuus, elektrooniline hääletus, nüüd kogu arvamuse üle. hääletus on lõppenud. tulemus on küllalt hea. viiskümmend poolt viis vastu, üks erapooletu. aitäh teile! Now we go to the point number nine. nüüd läheme üheksanda ja kümnenda päevakorrapunkti juurde, käsitleme neid koos teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamine ning direktiivi muutmine väga öö, äh, olulised ettepanekud komisjoni poolt eh, ja proua Mariann Venin on komisjoni poolt eh, siin neid ettepanekuid tutvustamas, teine ettepanek teatavate keskmise võimusega põletusseadmetest õhku eraldavate saasteainete heite piiramine me peaksime ootama seega veel paar minutit, kuni komisjoni esindaja kohale jõuab. me oleme lihtsalt oma töö liiga hästi ära organiseerinud Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kallid kolleegid, me alustame. seadusandlikud ettepanekud õhukvaliteedi ja tööstusliku heite kohta. kõigepealt teatud õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamine ning direktiivi kaks tuhat kolm murd kolmkümmend viis muutmine ja kümnes päevakorrapunkt. teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine. mõlemad on väga olulised teemad. mõlemad on olulised õigusaktid ja meile tutvustab neid proua Venning Euroopa Komisjonist proua, palun piirduda viieteistkümne minutiga ja siis läheme arutelu juurde. aitäh! suur tänu, tere hommikust kõigile! nagu äh, esimees juba ütles, äh, mina olen proua Venning, äh, õhu ja vee kvaliteedi kaitseosakonnast ja ma tahaksin teile tutvustada täna kahte õigusakti. õhukvaliteet on alati olnud oluline teema Euroopa Liidu jaoks. Te teate, et seitsmekümnendatel aastatel oli õhusaaste väga suur ning siis otsustas komisjon astuda õigusloomelisi samme. õhusaaste on vähenenud sellest ajast peale. näitan seda ka teile detailsemalt. kuid see on endiselt probleemiks ja seitsmendas keskkonnaprogrammis palutatakse saavutada selline õhusaaste tase, mis ei kujutaks inimtervisele ja keskkonnale ohtu ja seda on oluline meeles pidada. Teie ees on nüüd slaid ja vasakul poolel näete, et üheksakümnendast aastast kahe tuhande kümnenda aastani on tehtud uuri, suuri edusamme, eriti just ähm, äh, süsinikmonoksiidi, lämmastiku ja väävliühendite osas, kuid et äh, te näete, et äh, kaks ainet, äh, mille hulgas on ka lämmastik, nende osas on tehtud vähem edusamme. kui te vaatate paremale poole, siis näete te siin head arengut. oleme ühendanud majanduskasvu õhusaaste vähendamisega. see on väga hea lähtepunkt hoolimata sellest soodsast arengust on Euroopas endiselt õhusaastega probleeme. näitan teile kiiresti seda slaidi, sest see annab teile hea ülevaate sellest, kui suur probleem tegelikult on ja kus see on kõige suurem. osoon ja NO2 on kõige suuremad saastajad Te teate, et ähm, lämmastikuühenditel on oluline roll mängida osooni tekkimises. kõik need graafikud näitavad, et meil on nende kahe ühendi ja osooniga endiselt probleem. ma olen kindel, et osoonihoiatused on olnud igas riigis Euroopas, eriti just Belgias. samuti on keskkonnaprobleem mis on all paremas nurgas kujutatud. Te näete keskkonna mõjusid, mis on seotud eutrofeerumise ja selle mõjudega. nii et need probleemid, mis meil on, kujutavad endast suurt takistust praegune seadusandlus ütleb, et me peaksime saavutama kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oma õhusaaste eesmärgid, kuid see on võimatu ja õhu kvaliteet, puhta õhu pakett, nendes on kirjas, et me soovime teha jõupingutusi selleks, et neid piirmäärasid saavutada kõige hiljemalt kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. seega oli küsimus, milliseid samme peame astuma selleks, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sinna jõuda. ma võin teile öelda, et meie analüüsi põhjal selgus, et on probleeme, mis on geograafiliselt piiratud. nii et äh, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused peavad need probleemid lahendama. näiteks äh, suured linnakeskused, seda probleemi ei saa lahendada Euroopa Liidu tasandil. ei oleks mingisugust mõtet sisse viia uut äh, Euroopa tasandi õigusakti selles suhtes. kuid siin on oluline probleem, mis tuleb lahendada Euroopa Liidu tasandil, see on seotud diiselmootoritega, sõidukitega. kui te vaatate seda graafikut, siis äh, pöörake pilgud paremale poole. punane pilv on pilv, mis näitab, millised peaksid olema piirmäärad vastavalt erinevatele meetmetele, mis meil on vähendamise osas ette nähtud Euroopas. Te näete, et euro kolme ja euro viie vahel muutub see punane pilv palju väiksemaks. ja nende heidete vähendamine pidi olema nähtav ka reaalselt, kuid kahjuks näeme me, et reaalsed heited on palju suuremad ning need ei kahane, vaid on kolm koma, kolm kuni viis korda suuremad, kui nad peaksid olema. see on probleem, mille kallal komisjon on hakanud juba töötama selleks, et uusi autosid välja töötada ja me oleme nüüd ette näinud vastava õigusakti vastuvõtmise käesoleva aasta lõpuks me saaksime tänu sellele olla kooskõlas euro kuue piirmääradega, mis jõustuvad käesoleva aasta detsembris ning siis saame kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ka lähemale jõuda oma eesmärkidele. väga oluline on, et me selle õigusloomelise töö saaks käima selle aasta lõpuks. see on siis kahe tuhande kahekümnenda aasta suhtes kehtiv õigusloome, mida tuleb rakendada. miks on õhusaaste probleemiks? Te teate ilmselt, et õhusaade, saaste on seotud terviseprobleemidega, südame-veresoonkonna haigustega, bronhiitidega, kuid tahtsin teile näidata graafikul, kui suur see probleem on näiteks osoon põhjustab enneaegseid surmajuhtumeid Euroopa Liidus. näiteks kahe tuhande kümnendal aastal oli neid nelisada kuus tuhat ja teatud piirkondades on see oht eriti suus, suur. Euroopa Liidus on ohustatud kuuskümmend kaks protsenti territooriumis, territooriumist me leiame, et see on oluline probleem ja me peame selles suhtes midagi ette võtma. kui me, kui te vaatate kahe tuhande kolmekümnenda aastani ette nähtud ajagraafikut, siis te näete, et meetmed väga oluliselt ei muutu, teatud vähenemine on ette nähtud, kuid mitte väga suur ja maksumust äh, on arvutatud erinevatel tasanditel, me ei saa muidugi olla kunagi väga täpsed. Need arvud on miljardites eurodes aasta kohta ja see on kolm kuni üheksa protsenti SKT-st. vaatame siis äh, poliitika valikuid äh, mis me oleme teinud selleks, et olla kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega kooskõlas. täielik kõikide olemasolevate meetmete rakendamine, olgu see seotud tööstusheite direktiiviga või muude direktiividega, neid tuleb rakendada, kui me tahame kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide suunas liikuda. kõige olulisem on see, mida ma ütlesin sõidukite heidete kohta euro kuus rääkisin äh, kohaliku tasandi sammudest, mida tuleb astuda erinevates liikmesriikides. Neid saab toetada läbi komisjoni, läbi Euroopa Liidu, läbi mm, erinevate programmide, LIFE ja tõukefondid, äh, regionaalfondid. siis peame tagama ka, et saaste, mis tuleb näiteks Kesk-Aasiast äh, või Venemaalt, väheneks sest see vähendab piiriülest õhusaastet, mis on taustasaaste. meil on Göteborgi protokoll, mis äh, näeb selle ette, kuid ma loodan, et äh, me saame aidata kaasa nende riikide õhusaaste vähendamisele. muidugi vaatame alati ka teadusuuringute ja innovatsiooni poole ja meil on Horisont äh, kaks tuhat kakskümmend selleks ette nähtud, et leida uusi lahendusi kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid. me võib-olla arvame, et meil õnnestub probleemi lahendada, kuid see nii ei ole. kui te vaatate vasakule poole, siis te näete, et hoolimata Euroopa Liidu õhus, õhukvaliteedi piirangutest kinnipidamisest on endiselt suur osa rahvastikust, kes on õhusaastest ohustatud. vähem osoonist ja NO2-st ohustatud, kuid ma arvan, et WHO ja OECD on meiega ühel nõul, et õhu äh, saaste on esmajärjekorras vähitekitaja ja sellepärast tuleb piirmääradest kinni pidada. kui me vaatame aga, kui palju Euroopa rahvastikust on endiselt ohustatud teatud ühenditest, siis tekib väga teine pilt, sest üheksakümmend kuni üheksakümmend kaheksa protsenti rahvastikust võib olla mõjutatud õhusaastest ja sellel on tõsised tagajärjed. me peame seega kaugemale minema ja siin oleme püüdnud välja tuua kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgi. seda graafikut ei ole lihtne mõista, kuid püüan teile anda sellest ülevaate. lähtume kahe tuhande viiendast aastast ja siis läheme edasi ja saaste langeb, kui te vaatate sinist joont, siis see on põhiline vähendamine. Need on kõik meetmed, mis meil on juba olemas. siis on äh, punakas pruun joon ja see on see stsenaarium, mille puhul rakendatakse maksimaalselt tehnilist, äh, tehnilisi lahendusi õhusaaste vähendamiseks. ja siis peame leidma kulutõhusalt võimaluse õhusaastet vähendada maksimaalse ja mm, põhimeetmete rakendamise vahelise vahe vähendamiseks. ja meil on vaja leida kulutõhus viis vähendada terviseohte viiekümne viie protsendi võrra. enne kui me tegime õigusakti ettepaneku, nägime, et mõnes sektoris, kaasatud põllumajanduses ja metallitööstuses, saame maksumust oluliselt vähendada, ilma et äh, positiivsed äh, tulemused väheneksid ja siin on ka roheline joon, mille puhul ühendasime õhupaketi kliimamuutusega. kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliima- ja energiapakett mõjutab samuti positiivselt tavalist õhusaastet. kui see pakett jõustub selle üle tuleb veel otsustada, siis saaksime jõuda kuuekümne viie protsendilise vähendamiseni. nii et eelistatud poliitiline valik kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oleks see, mis aitaks viiekümne kahe protsendi võrra vähendada terviseriske, territooriumi mida ohustab eutrofiseerumine kolmekümne viie protsendi võrra ning happestumist kaheksakümne viie protsendi võrra. see tähendab kuue põhilise saasteaine vähendamist kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. ma ei hakka kõiki neid arve ette lugema, kuid need arvud, mis meil siin on, on need, mida me tahame saavutada Euroopa Liidu tasandil. seadusloomes oleme ka käsitlenud iga liikmesriiki eraldi. lähtume paindlikult, sest mõned eesmärgid on väga auahned, kuid mõnel puhul saame näiteks äh, teha suuremat vähendamist äh, mereterritooriumil võrreldes maaterritooriumiga ning seega meil on teatud paindlikkus olemas Te tunnete paketti, ma ei hakka seda põhjalikumalt tutvustama. õhukvaliteedi parandamise direktiiv ja elektrijaamad. meil on kuus põhilist saasteainet, millega tuleb tegeleda ja kahe tuhande kahekümnenda aastani kehtib ka Göteborgi protokoll. selles meetmes on juba kokku lepitud, sellepärast et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal võeti see protokoll vastu. selleks, et tagada, et kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kolmekümnenda aastani peetakse samuti samast liinist kinni. selleks oleme ette näinud vahehindamise kahe tuhande kahekümne viiendal aastal, selleks et tagada, et liikmesriigid ei alusta meetmete rakendamist liiga hilja. probleem on praegu õigusloomes ja probleem on selles, et liikmesriigid hakkavad rakendama meetmeid liiga hilja nii et meie ettepanek äh, nii et äh, keskmise võimsusega põletusseadmed, meil on siin äh, kolm saasteainet välja toodud, saame saavutada kakskümmend protsenti vähendamisest mis on äh, ette nähtud üldistes poliitilistes meedetes, siis on konkreetsete kütuste puhul vähendamine ette nähtud, vaatame, millised on erinevad tehnoloogiad, mida kasutatakse ja me oleme ette näinud ka vähendamise. me peame halduskoormust võimalikult väiksena hoidma ja viimane slaid. rahas ümber arvustatud, arvestatud kulud ja maksumus saame saavutada neljakümne nelja kuni saja neljakümne miljardi ulatuses kokkuhoidu ja ka muudes valdkondades, kuid ellurakendamise maksumus on aastas kolm koma kolm miljardit, kuid seda saab veel miljardi võrra vähendada, kui meil on kliima ja energiapakett. meil on üldine positiivne mõju SKT-le ja tööhõivele. üldiselt maksumus on kuni nelikümmend korda väiksem kui tulud ja sellepärast leiame, et tegemist on väga hea paketiga. aitäh teile ja aitäh selle arutelu eest. Your... suur tänu teile. aitäh nende märkuste eest. mul on nüüd teile selline ettepanek, et kas te saaksite äh, teise direktiivi osas veel midagi täpsustada, sest teie ettekanne teise dokumendi kohta oli mõnevõrra lühem kui esimese kohta, aga loomulikult mõlemad dokumendid on väga olulised. esimene on natukene rohkem üldist laadi õigusakt ja teine puudutab ainult teatavaid keskmise võimsusega põletusseadmeid. meil on siin kaks äh, koostajat esimese direktiivi puhul teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamine ning direktiivi kaks tuhat kolm kolmkümmend viis muutmine. siin on arvamuse koostajaks härra Adam Kirek sotsiaaldemokraatidest. palun, teil on sõna. Wyłącznie do tego, co mówi dyrektywa, do dyrektywy. Bo... Seda, mida direktiiv ütleb, sellest komisjoni esindaja rääkis väga selgelt kuid lähme konkreetsete direktiivi aspektide juurde. direktiivi ettepanek on erinevate dokumentide kokkuvõte, nagu näiteks direktiiv kaheksa tuhat üks kaheksakümmend üks, kaks tuhat kolm kolmkümmend viis, Göteborgi protokoll kahe tuhande kümnendast aastast komisjoni teatus, teatis ja nii edasi, nii et see on teatud kokkuvõte. uue direktiivi eesmärk vastavalt komisjoni sõnastusele on saaste vähendamine, mis ohustab tervist, innovatsiooni edendamine, majanduskasv ja konkurentsivõime parandamine. loodus kapitali kaitsmine ja uute roheliste tehnoloogiate väljaarendamine, sellepärast räägime jälle erinevate eesmärkide kokkuvõttest, mis on siis ette nähtud komisjoni uues projektis. see on komisjon, mille ma soov-, see on küsimus, mille ma soovin esitada ka komisjoni esindajale. paar märkust minu poolt. projekt ei võta arvesse kõik kõiki osakesi, eriti just peenosakesi, mis on väga ohtlikud nii kliima kui ka tervise jaoks. teiseks, komisjoni projekt ei võta arvesse erinevaid ähm, saasteaineid ja oluline on käsitleda ka ehm, saastet erinevate aastaaegade jooksul ning seda tuleb teha just kohalike omavalitsuste huvides. inimesed toodavad samuti saasteaineid ja mina tahaksin siin rohkem infot saada paindlikkuse kohta ma ei saa sellest täpselt aru. võib-olla äh, ei ole tegemist erinevate arvutusmeetodite ühendamisega lihtsalt. siin on ka mõned äh, formaalsed aspektid, selles dokumendis siin viidatakse erinevatele lisadele, mis on erinevate õigusaktidele lisatud, see vähendab aga komisjoni projekti läbipaistvust. komisjoni ettepanek peaks äh, kaasama oma lisad ja mitte viitama teiste õigusaktide lisadele, aitäh. suur tänu teile aitäh selle sõnavõtu eest. me peame andma kõnelejale, me peame andma komisjoni esindajale aega ka kõik üles kirjutada ja teise, kümnenda päevakorrapunkti raportöör teatavate keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramine on härra Federli, palun. So much um.... suur tänu, esimees. tõepoolest, mõlemad direktiivid on ääretult olulised, need puudutavad keskkonda, tervise parandamist ja on väga ka seotud rahaga arvestatakse, et umbes nelisada tuhat enneaegset surma on põhjustatud saasteainete poolt ja kulud on vastavalt kuskil kolmsada kolmkümmend miljardit eurot kuni üheksasada nelikümmend miljardit eurot. nii et tegelikult see on suur-suur rahaline kadu maksumaksjate jaoks. ja loomulikult kõik need tervisekahjud, mida tegelikult on võimalik ära hoida ja see õigusakt on seadnud eesmärgiks panustada keskkonna parandamisesse, me üritame siin äh, ületada seda lõhet, mis praegu on tööstusheidete ja ühe teise vastava direktiivi vahele jäänud ja nüüd meil ongi teatavate keskmise võimsusega põletusseadmete kohta ka dokument. on umbes sada kolmkümmend kolm, sada nelikümmend kolm tuhat, kordan, sada nelikümmend kolm tuhat miljonit põletusseadet Euroopa Liidus, mis kõik annavad meile energ-, elektrienergiat, sooja vett, nii et see on osa sellest meie energia, kuidas öelda siis, ühtlustamisest või kokkuviimisest Euroopa Liidus ja muide, mõned nendest on VKE-de alla kuuluvad. seega peame tagama selle, et kõikidest nendest õigusaktidest tulenevad regulatsioonid ei ole täiendavaks halduskoormuseks VKE-de jaoks lisaks peame tagama võrdsed võimalused kõigile, näiteks väikesemahuline kaugküte, et see ei satuks kuidagi halvemasse positsiooni tingituna erinevatest võimalustest ja tingimustest. väga oluline on tagada ka see, et kogu see seadusandlus sobitub hästi Euroopa Liidu kliimapoliitikaga ning et see on vastavuses energiatõhus, tõhususe suundadega samuti, et oleks võimalik ikkagi kasutada keskkonnasõbralikke alternatiive niisiis, eesmärk on tagada parem kliimakaitse, tagada turvalisem ühiskond, keskkond ja lisaks võimaldab see meil ka väga palju raha kokku hoida. tänan. suur tänu teile. nüüd palun variraportööridel sõna võtta kõigepealt äh, riiklike heitkoguste määrade kohta. proua Virgunen Rahvaparteist, palun. suur tänu, härra esimees. aitäh ka komisjoni esindajale tegemist on väga olulise dokumendipaketiga, tagamaks kliima, kontrolli kliima üle, piiramaks heitkoguseid. me oleme praegu siin direktiivis toodud nõudeid konkreetsemaks muutmas. nii nagu te teate, on, on kõigile selge, millist mõju seni direktiiv on omanud ja ilmselt te teate ka, kuivõrd usaldusväärsed on kõik need mõõtmised samas on meil ka päris mitu teist direktiivi, mis puudutavad täpselt sama teemat, tööstus, energiavaldkond, transpordivaldkond, need on need, mida need direktiivid hõlmavad. ja nüüd see ettepanek võiks eriti mõjutada just põllumajandusvaldkonda just seoses ammoniaagi ja metaani heitkoguste nende vähendamisega kui me oleme nüüd arvestamas välja kulutusi, mis kaasnevad selle teemaga tegelemisega, siis äh, meil on tegelikult sektorisiseselt ikkagi veel probleem olemas. samuti tekib küsimus paindlikkuse kohta. kui palju paindlikkust on võimalik direktiivi sisse viia, võttes arvesse, et äh, siin on toimunud teatud, äh, siin on teatud erinevus Euroopa ühe ja teise piirkonna vahel suur tänu teile ja nüüd äh, keskmise võimsusega põletusseadmete variraportöör Rahvapartei nimel äh, härra Roil. aitäh, esimees, lugupeetud daamid ja härrad me kõik oleme huvitatud sellest, et meie keskkonnatingimused paraneksid, nii et see mõte kõlab hästi, aga oluline on ka üksikasjad paika saada. ja minu meelest härra Kirek juba viitas sellele ja eelkõneleja samamoodi puudutas seda teemat. minu meelest tuleb siin suhteliselt kriitiliselt vaadata järgmisi aspekte, kõigepealt piirväärad, piir, piir, piirväärtuse piirmäärad on suhteliselt madalal praegu ja ma ei oska nüüd öelda, kas see, kui me lähtume sellest, mis praegu on paika pandud, kas on majanduslikult üldse teostatav. niisiis, me peame seda väga hoolikalt kaaluma, enne kui hakkame seda, neid eesmärke täitma. ma tahan teada, kuidas komisjon need piirmäärad ikkagi paika pani ja miks komisjon ei võta arvesse juba olemasolevaid seadmeid me peame kindlasti mõtlema läbi, millist mõju meie otsused omavad. siinkohal on kindlasti tegemist valdkonnaga, kus inimestel on erinevaid huvitavaid mõtteid, aga need ei sobitu kuidagi tegelikkusega. mis puudutab heitkoguste mõõtmist ja vastavat kolme aasta põhist lähenemist, siis see kolme aasta põhine lähenemine asendub iga-aastase mõõtmisega. mis sellest siis paremat on, kas sellega mitte lihtsalt ei kaasne täiendavad kulutused, miks me peame igal aastal seda mõõtmist tegema? ma leian, et see saab olema administratiivses mõttes vägagi kulukas ja ei oska öelda, kas sellega kaasneb ka midagi positiivset keskkonna jaoks, kui me igal aastal neid mõõtmisi teeme. iga kolme aasta tagant ma mõistan, aga nüüd iga-aastane mõõtmine on ilmselgelt kulukam siin osade näidete puhul tekib küsimus võimalikust lisandväärtusest, kas see üldse on olemas, mis on osade nende ettevõtmiste mõte? mulle tundub, et me hakkame siin laskuma üksikasjadesse selliste nüansside puhul, mida üldse ei peaks reguleerima, näiteks kas meil peab olema ikkagi avalik register suurte ja keskmise suurusega põletusseadmete kohta äh, Äh, kõigepealt oli meil siin suure võimsusega põletusseadmetest jutt eelmise õigusakti puhul, nüüd me räägime keskmise võimsusega seadmetest, kas see on vajalik? kui nüüd vaadata tehnilisi lahendusi ja seda, kas on äh, võimalik oksüdeerumise oht osade seadmete puhul, siis äh, tegelikult osade seadmete kohta kehtivad juba tööstuse heitkoguste kehtib tööstuse heitkoguste direktiiv. et ma ei tea, kas üldse on selline reguleerimine praegu vajalik ja kas see on õige, kas, kas meil peab olema nende kahe direktiivi reguleerimisala vahel nii kerge, nii selge joon tõmmatud? ja mulle näib, et praegu ja järgmisel nädalal ja sealt edasi, kui meil toimuvad volinike kuulamised, et üks asepresidentidest peab vastutama selle parema õigusloome eest ja minu meelest nad peaksid just konkreetselt seda projekti väga lähedalt uurima ei ole ju mõtet seada endale selliseid ülisuuri eesmärke, võtta endale suuri kohustusi, kui lõpuks ei õnnestu neid kuidagi läbi suruda. nii et mul on tõsiseid kõhklusi selles osas, kas me peame nii üksikasjalikult seda teemat reguleerima. mulle tundub, et tuleb teatud korrektiive teha ja me ei tohi lasta end pimestada sellele, et seame lihtsalt selliseid suuri üllaid eesmärke nii, ja nüüd keskmise võimsusega põletusseadmete variraportöör, palun. suur tänu, ma kõnelen soome keeles. suur tänu komisjoni esindajale, andsite väga selge ülevaate olukorrast. samuti andsite mõista, et eesmärgiks on parandada õhu kvaliteeti see on väga tähtis just seoses tööstusvaldkonna töökohtadega, see puudutab energiaküsimust ja see kõik on ju meie komisjoni põhiteemaks. energeetikatööstuses peame me vähendama heitkoguste hulka, mis satub õhku ja üks võimalus siinkohal on tõesti vahetada kütused välja, vahetada nad näiteks biomassi vastu siin on väga mitmeid võimalusi alternatiivide kasutamiseks, näiteks äh, leida see kütusematerjal sealt lähedalt, äh, kus seda kütust hakatakse põletama, selle asemel, et osta midagi sisse kusagilt kaugelt, seda transportida ja transpordiga kaasneb ju veel eraldi saaste niisiis, me peame sellele asjale lähenema regionaalselt. meil tuleb arvesse võtta erinevaid ja võimalik ka, et omavahel kokku sobimatuid eesmärke, mis võivad üksteisega konf-, konfliktseks osutuda. loomulikult äh, need põletusseadmed, mida me siin käsitleme, on keskmise võimsusega ja te lühidalt käsitlesite veel ka seda järelevalve teemat. järjepidev järelevalve on ääretult oluline, kuigi see võib väiksemates üksustes põhjustada probleeme. ja muidu ka tööstuses kasutatakse reservkütuseid mõningate väiksemate üksuste puhul me peame hoolikalt vaatama, millised on võimalikud kulud, kuidas see võib mõjutada inimeste tervist. peame vaatama, kas siin on ka teatud arenguruumi. jah, mõningil määral paindlikkuse võimalusi on olemas küll, aga me peame ennekõike tagama selle, et me parandame oma õhukvaliteeti ja samal ajal edendame just taaskasutatavate energiaallikate kasutamist. ja nüüd palun proua Michelle Rivasi roheliste nimel, palun käsitleme mõlemat eelnõud praegu. suur aitäh ja aitäh komisjonile selle eest, et te tegite PowerPoint äh, esitluse. me nägime, et ühest küljest paraneb kasv, seda te rõhutasite, kuid ka tervishoiu küsimustes on edasiminek. sellepärast, et kui me räägime äh, õhusaastutusest, siis ikka selleks, et parandada rahva tervist, sest et äh, see läheb meile maksma üle neljasaja miljoni euro. ning äh, väga paljud inimesed äh, kannatavad ja nende tervis kannatab selle all. uus direktiiv Mm, sellega lisatakse ka metaan, see mõjutab kasvuhoonegaase jällegi kakskümmend üks korda rohkem eh, eh, siduv kui CO2 ning samuti PM viis, eh, kaks viis. varem oli PM kümme. miks me elavhõbedat ei ole lisatud, sellepärast et me tahtsime, et elavhõbe samuti kaasatakse uude direktiivi, sellepärast et Äh, see on ka oluline mõjutaja, aga lisaks äh, on kaasatud kakskümmend riiki, äh, kes on normidest üle läinud. ma arvan, et me peaksime olema palju stimuleerivamad, sellepärast et töösturid on oma töö teinud. me teame, et linnades on päris palju probleeme, mis ei ole veel lahendatud, näiteks diisli probleem ning see on muidugi äh, halb hetkel. nüüd, kui te äh, kaks tuhat kolmkümmend äh, eesmärkidest tabelis rääkisite, miks te siis ei ole kokku viinud seda kliimaeesmärkidega ehk siis nelikümmend protsenti vähem kasvuhoonekasve, gaase? komisjon valis mingisuguse sihtmärgi, aga te oleksite võinud hoopis kaugemale minna, nii et selline küsimus oli mul nüüd, mis puudutab teist direktiivi, siis siin on äh, tegemist kiireloomulise küsimusega, sellepärast et Prantsusmaal töötatakse välja väga palju biomassi põhinevaid äh, jaamu. ning äh, see, see, need lähevad väga hästi kokku selle direktiiviga, aga standardid ei ole esialgu. seega ma tunnen rõõmu direktiivi üle, sest et biomassi jaamad kus äh, üle üheksasaja tuhande äh, tonni äh, puud põletatakse Kardanis, aga see piirkond on juba, see piirkonna õhk on juba väga saastatud niigi. seega on vaja tõesti väga karme meetmeid selleks, et kuidagi piirata neid tohutult suuri biomassijaamu. sellepärast, et nende tulus on nelikümmend protsenti praegu, see on meie jaoks täiesti vastuvõetamatu sest tegemist on jaamadega, mis äh, nii-öelda äh, on taastuvat energiat tootvad, aga samas äh, saastavad kõvasti õhku ning kasutavad väga palju puitmassi. aitäh! Thank you very much, madam and Mr Ashley. suur aitäh ja Ashley Fox, palun uh,! Thank you, president uh,. The ECR. aitäh, esimees meie konservatiivide reformistide fraktsioon jagab komisjoni nägemust sellest, et eesmärgiks on parandada õhukvaliteeti. aga paraku tulevad meile aeg-ajalt jälle meelde nende tegevuse tagajärjed ja tegelikult ma olen siin nõus ühega eelkõnelejatest äh, suuresti ei ole mõtet kehtestada kogu aeg üha karmimaid keskkonnaalaseid piiranguid Euroopa Liidus, kui selle tulemuseks on see, et tööstus lihtsalt asub ümber mujale, väljaspoole Euroopa Liitu ja toodab sedasama toodet kusagil mujal, eraldades veelgi rohkem saasteaineid meie kõigi poolt jagatavasse atmosfääri ja meie omakorda siis impordime neid tooteid omaenda riikidesse. ma kahtlustan, et see ongi osade komisjoni ettepanekute kõrvalmõju ja kui ma siin räägin äh, Inglismaa kaguosas äh, alumiiniumitehasest, äh, siis nemad sulgesid oma uksed ja asusid ümber Kanadasse. see on selline näide praktikast selle kohta, kuidas me tegelikult ei vähendanud saaste hulka, mis läheb atmosfääri, vaid lihtsalt see tööstusüksus paigutati ümber. ma arvan, et me peame tagama nii suure paindlikkuse kui võimalik, et rahvusriikidel oleks võimalik antud eesmärke täita seega, komisjon, me toetame teie eesmärke, eesmärke parandamaks meie poolt hingatava õhu kvaliteeti. me tõesti soovime seda eesmärki saavutada, aga seda sel moel, et säiliksid nii paljud töökohad kui võimalik, et säiliks tööstus niivõrd, kuivõrd see on võimalik Euroopa Liidus. aitäh! suur tänu teile, hea kolleeg! ja nüüd on ilmselt jõudnud kätte aeg küsimustele vastamiseks aitäh, esimees, suur tänu kõigile kommentaaride ja küsimuste eest. ma ilmselt igale üksikule väikesele küsimusele vastata ei jõua, üritan lihtsalt küsimused kuidagi kokku võtta ja loodetavasti leiavad ka kõik küsimused ikka vastuse. kõigepealt tahan öelda seda, et teie kommentaarid on meie jaoks päris julgustavad. ma saan aru, et siin on veel mõningad mured õhus teatud teemade osas me oleme sellega tegelikult harjunud. seda selles mõttes, et meil oli selline väga pikk ettevalmistuse eelne protsess, kuskil kolm-neli aastat konsulteerisime sidusrühmadega, nii et noh, kujutage ette kõikide sidusrühmadega, tööstuse esindajad, suure, suure võimsusega põletusseadmed, sõidukitootjad, põllumajandussektori esindajad ja paljud jäid praegu veel nimetamata. Nemad kõik mängivad oma osa selles protsessis, nemad saatsid meile omad kommentaarid, kui oli mingisugune teema õhus, mis neile muret valmistas. teiseks, me kasutasime kõige paremini välja arendatud äh, modelleerimisvahendeid. loomulikult modelleerimine iseenesest võib teinekord küsimusi tekitada, sest see ei pruugi alati ju tegelikkust kajastada, aga see oli parim, mida me teha saime, me ei saa enam midagi rohkemat teha, nii et me lihtsalt natukene usaldama sellist modelleerimise võimalust. me peame loomulikult vaatama ka makromajanduslikke mõjusid, sest meie poliitika päädib ka mõjudega makromajanduslikule olukorrale üldiselt. nüüd tegelikult on siin ju ka kaasatud kliima- ja energiapaketi meetmed Need on need, mida samamoodi hakatakse läbi arutama ja mille osas kokku leppima. kui te küsite, et kas me saaksime veelgi enamat ette võtta, siis saame küll, kui see pakett hakkab ellu rakenduma. see ongi see võimalus, kuidas me saame oma poliitikaga veelgi kaugemale minna, kui me ühendame kliima ja energeetika lähenemise hoovad niisiis, seda üldjoontes. aga kui nüüd minna konkreetsete küsimuste juurde, keegi rääkis siin kulutustest ja kas tööstus suudab neid kulutusi kanda, siis meie oleme pakkunud välja kõige kulutõhusamad meetmed, mida on võimalik leida kui te nüüd hoolega vaatate, siis te näete, et kõik sidusrühmad suure osa tööstuse esindajatena on juba praeguse seadusandluse kohaselt väga palju ära teinud ja me võtame seda arvesse, võtame seda teadmiseks ja sellepärast me ei pakugi mingit uut Euroopa Liidu üles seadusandlust aastaks kaks tuhat kakskümmend, lihtsalt on mingid sektorid, mingid sektorid, Äh, mis äh, olid mõnevõrra maha jäänud, nagu näiteks põllumajandussektor, kui me räägime sellest, äh, kuidas oleks võimalik mõõta seda, mida on tarvis ette võtta, et vähendada saasteainete eraldumist. et seal viimased sellised sammud pärinevad eelmise sajandi lõpust. kui me nüüd vaatame, mida meil on võimalik teha, et vähendada saasteaineid ja kulutusi, siis ühte koma teist on ära teha muuhulgas ka põllumajandussektoris. jah, nad peavad praegu kandma oma, omajagu suurt koormat, aga meie oleme siis üritanud seda sihtmärki mõnevõrra vähendada nende jaoks ja sel moel siis mõnevõrra saame leevendada neid kulutusi, mis kaasnevad põllumajandussektori jaoks. ja samuti puudutab see tema mõningaid tööstussektoreid seega tööstuselt ei ole me saanud selliseid negatiivseid vastuseid, nagu ma siin osade teie käest sain meie ettepanekule. ilmselt sellepärast, et tööstusega me juba ju konsulteerisime sel teemal päris põhjalikult. ja nüüd mõned konkreetsed teemad. keskmise võimsusega põletusseadmete dokumendi kohta äh, küsiti, kas, kas siin erinevad gaasid on ka hõlmatud. jah, nad on küll, aga Maailma Terviseorganisatsioon ütles, et teisi gaase pole vaja hõlmata, kuna nad ei oma täiendavalt ohtu inimeste tervisele ja nende käsitlemine ei ole vajalik. me oleme saasteainete vähendamise määradega tegelenud kulutõhusalt oleme seega üritanud pakkuda välja paindlikkust ka ajastuse küsimuses. ja siinkohal tulen tagasi selle juurde, et keegi viitas siin ettevõtete ümberasumisele. tegelikult ei ole mingit tarvidust keskmise võimsusega põletusseadmeid ümber paigutada, sest nad on mõnevõrra väiksemad oma suuruselt. ja meie omalt poolt oleme ühe kuni viie megavatistest väikese võimsusega põletusseadmete jaoks ette näinud erand, et nad ei pea ju seda seadusandlust kohaldama kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. ainsad, kes siinkohal, ainult need nõndanimetatud uued seadmed on need, kes peavad suhteliselt kiiresti hakkama ennast uute nõuetega kohandama, aga samas, kuna see puudutab ainult uusi ettevõtteid, siis ei tohiks nendeks probleem olla, sest neil on see uuem tehnoloogia ju olemas ja seega ongi see heitkoguste lähenemine erinev suuremate ja keskmise võimsusega põletusseadmete jaoks, me räägime siin mootoritest, turbiinidest, kütteseadmetest, kõiki eripärasid peab saama ja saabki arvesse võtta biomassi kohta võin öelda seda, et jah, tegemist oli suure probleemiga ja seega oleme ka oma kliimamuutuste energiaküsimuste kolleegidega koostööd tegemas. tõepoolest, biomassi osakaal peaks suurenema, aga meile teeb muret see, et kui me seda teeme piiramatult, siis äh, sellega tekib probleem seoses PM-iga nii et me ei saa öelda, et jah, meie tegutsemine kliimamuutuste vastu on õige, aga et me hakkame siis ka teises suunas vastupidi liikuma ja hakkame uusi probleeme juurde tekitama. elavhõbeda teemal võin öelda, et meil on see juba teises dokumendis ju kirjas ja järgmisel aastal pakumegi välja omapoolse variandi, kuidas seda lähenemist hakata Euroopa Liidus ellu rakendama. paindlikkusest ma vist juba tegin juttu tõttu, aga võib-olla nüüd selle NECT direktiiviga seoses ma puudutaksin veel seda teemat. ma juba sissejuhatuses ütlesin, et on liikmesriike, kellel on suured heitkogused, mis pärinevad näiteks meretranspordist. Need riigid võivad nüüd heitkoguste vähendamise määra mõnevõrra mõnevõrra, ütleme siis asendada millegi muuga, nii et siin on teatud paindlikkus ikkagi olemas ja metaani osas võin öelda, et äh, siin võib olla selline ühine, ühine tegelemine või ühine tegutsemine, ütleme, et kui kaks-kolm liikmesriiki otsustavad, et ühes või teises liikmesriigis on selle teemaga lihtsam tegeleda, siis nad võivad omavahel midagi kokku leppida, et nad ähm, tegelevad äh, sellega ühes või teises või kolmandas riigis, aga mis puudutab metaaniga seotud kulutusi, siis tegelikult see pole üldse kulukas, äh, nende heitmete vähendamine meil on lihtsalt võimalik siis ellu rakendada neid nii-öelda nullkuludega võimalusi ja ma ütlen, et sellega ei kaasne täiendavaid kulutusi. ja nüüd veel üks teema, see on seotud halduskoormusega. ja te teate, et me teeme vastavaid mõõtmisi nüüd iga-aastaselt ja kümme aastat on andmete säilitamise aeg tegelikult on väga oluline, et me seda teeksime, sest kui me seda ei tee, siis ei ole meil võimalik anda kohaseid hinnanguid. kui me kogu aeg heitkoguseid ei hinda, meil puudub vastav inventar, siis äh, on väga keeruline tuvastada, mis on juba saavutatud ja kas see on kooskõlas eesmärkidega. see on täpselt selline probleem, millega me praegu silmitsi seisame ja see muudab analüüsi mõnevõrra vähem vettpidavaks. jah, sellega kaasneb väike täiendav halduskoormus, aga ainult väike võrreldes selle üleüldise kasuga, mis me sellest ettepanekust saame. ja MCP osas oleme me pannud paika sellise lubade süsteemi, mis on ka tööstusheitkoguste direktiivis olemas nii et kõik taandub sellele, mis on vajalik. tegemist on sellise lihtsakoelise registreerimise süsteemiga ja kulutusi on vähendatud saja kahekümnelt miljonilt vist kusagile üheksale miljonile. jah, kulutused on endiselt olemas, aga need on minimaalsed. me loodame, et sel moel on võimalik kulud ja tulud ilusti tasakaalu viia. ma loodan, et vastasin enamikele küsimustele, esimees. suur aitäh nüüd äh, palun võtaksime arutelud kokku. meil äh, on nüüd võimalus anda sõna härra Jerekile, kes on esimese ettepaneku raportöör, aitäh mina leian, et äh, selles komisjoni ettepanekus on liiga vähe näitajate tasemeid välja toodud, see direktiivi ettepanek on ehk olulisemgi eelmisest CO2 direktiivist. kliimamuut-, mõju kliimamuutusele on pisut äh, liiga nõrgalt välja toodud, ehkki see on küllalt oluline. ja tahaksin teile veel kord meelde tuletada, peenosakeste äh, rolli, nanoosakeste heidet, mis on tervisele väga ohtlikud. Nende mõõtmine on ka küllalt keeruline. kuid tegemist on kliimamuutuse ühe peamise faktoriga. mina leian, et need rõhuasetused siin direktiivis peaksid olema pisut teistsugused. isegi kui praegu on veel raske kõigi äh, mõõtmeid täpselt kirjeldada, kuid me peame siiski saasteallikad välja tooma ja ütlema, kas on võimalik neid saasteallikaid likvideerida või mitte. siin on puudu instrumentidest selle küsimuse lahendamiseks. Te rääkisite näiteks diiselkütusest, kuid kuidas saab komisjon mõjutada osooni ja lämmastikoksiidide heidet. Teil ei ole väga suuri võimalusi otsustada, kui palju sõidukeid äh, ostetakse turul. ja sellepärast oleks samuti vaja leida vastav süsteem ka öö, ähm, sõidukitootjatele. ja nüüd variraporti teises äh, ettepanekus palun kolleeg äh, Föderle jah, aitäh, ma arvan, et tegemist oli hea ettekandega komisjonilt ning samuti hea kõnevoor ja mulle jäi mulje, et kui see ettepanek jõustub, siis see tõenäoliselt muudutab kõvasti kõiki kodanikke. samuti ei saa eitada, et mõningaid takistusi on, millest tuleb üle saada, aga see pakub meile tõesti väga palju kõikjal Euroopas ning see on väga oluline valdkond. ma olen samuti rahul sellega, et me peaksime ära kuulama seda, mis teadus ütleb mõju kohta tervisele, me peame vaatama, millised kulud see toob kaasna ka endaga ühiskonnale, kui me räägime kulutõhususest, siis me peame vaatama, kuidas see kõik mõjutab äh, inimesi, kes jäävad haigeks, meie tervishoiusüsteem peab äh, maksma väga palju selle, sellepärast et inimesed haigestuvad ja me ise oleme selles süüdi. nii et äh, me oleme valmis töötama edasi koos komisjoni ja kolleegidega, aitäh! suur aitäh, härra Federle. tundub, et me hakkame otse kokku tõmbama, lugupeetud äh, proua direktor. keskkonna peadirektorid on vastutav mõlema ettepaneku eest, suur aitäh nende ettepanekute eest ja me arutame neid asju kindlasti veel tulevikus edasi. suur aitäh teile kõikidele, sellepärast et sellega meie koosolek saab läbi. võib-olla teil on veel muid ettepanekuid muude küsimustel, kas teil on midagi? ei, mitte midagi, suur aitäh teile seega siis kohtume esmaspäeval, kus toimub meil kuulamine. kutsun teid kõiki osalema, aitäh!